istung on äh, alanud, ma kuulutan jätkunuks Euroopa Parlamendi istungi, mis lõppes kaks nädalat tagasi ja ma tahaksin kõigepealt teile teatada suure kurbusega, et on surnud Egon Klepš, endine Euroopa Parlamendi president aastatel tuhat üheksasada üheksakümmend kaks kuni tuhat üheksasada üheksakümmend neli. härra Klepš pühendas suurema osa oma töisest elust Euroopa ühendamisele. ta on olnud Euroopa Parlamendis peaaegu kaks aastakümmet. mälestame teda leinaseisakuga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 on ametiühingud Prantsusmaal teatanud meile, et neljapäeval, kahekümne kolmandal septembril toimuvad streigid Prantsusmaal. ja see streik puudutab äh, ühistransporti ning see algab juba kahekümne teisel septembril, kolmapäeval kell kaheksa õhtul. meile on teatatud, et see streik võib aga alata juba kaks tundi varem ehk kell kuus ja esimeste konverents otsustas, et parlament jätkab oma tööd tavapäraselt ja täiskogu toimub ka neljapäeval kuni hääletusteni. lennu ja ka rongiliiklus on halvatud, ka bussid, ühistransport, trammid Strasbourgis ei sõida ja seetõttu on võimatu tagada teile seda, et teil on võimalik kasutada ühistransporti